Good afternoon, everybody. Uh, please find a seat. tere pärastlõunat, palun istuge oma kohtadele, et me saaksime alustada oma koosolekuga. ja ma varsti lähen üle rootsi keelele. palun istuge oma kohtadele Då, då tänker jag prata svenska. Och eh, tack så Ma lähen üle nüüd rootsi keelele. Ja ma tahaksin kõigepealt eh, tänada kõiki, kes te täna pärastlõunal kohale tulite. Eh, eelmisel nädalal toimus meil äärmiselt huvitav töötuba sel samal teemal. Ja täna on meie jätkuarutelu meie ühise koosolekul eh, õiguskomisjoniga ja me käsitleme neid äärmiselt olulisi dokumente veel mõnda aega, sest see dokument on oluline mõlema komisjoni jaoks. loomulikult me mõistame, et Euroopa juhtorganite äriühingutes on väga vähe naisi esindatud ja see ettepanek, mille koostas volinik Reding, tähendab seda edaspidi, et tuleb seada eesmärgiks neljaprotsendiline naiste osalus juhtorganites meil on üsna palju aega selle teema käsitlemiseks, ma ei hakka enam pikalt rääkima, mul on hea meel seda juhtida koos proua Regneriga ja tundub, et see on saamas traditsiooniks ja seda tuleb juba viimasel ajal üsna sageli ette. ja ma annan nüüd sõna järje üle meie kaasjuhatajale ja ta lisab paar sõna. teen lühidalt. soovin ka õigusasjade komisjoni poolt kõigile mitte ainult meeldivat pärastlõunat, vaid ka rikastavad mõttevahetust. meil on praktiliselt juba juurdumas traditsioon koostööks õiguskomisjoni ja naiste õiguste komisjoni vahel ning äh, mul on väga hea meel näha, et teie esimees, härra Gustavson, on niivõrd konstruktiivselt alati suhtunud sellesse koostöösse. ning äh, lõpetuseks minu sissejuhatusele ütleksingi, et äh, et täna tuleb arutusele küsimus tasakaalust meeste ja naiste vahel äriühingute juhtorganites ning annan sõna tagasi härra Gustavsonile. suur tänu. alustame sellest, et me kõigepealt anname sõna raportööridele ja esimesena saab sõna proua Kratsa. suur tänu, juhataja mulle tundub, et eh, praegu on väga õige ajahetk eh, ja et kaks vastutavat komisjoni, kes vastutavad selle raportori koostamise eest direktiivi kohta, mida te mainisite, on täna koos siin, kuna tõepoolest see teemavaldkond eh, sisaldab endast poliitikat ja Euroopa Liidu põhimõtete rakendamist, soolist võrgesugusust ja äh, soode võrdset kohtlemist. see ei tähenda poliitilist sekkumist, me räägime direktiivist. ja seetõttu on ka õiguskomisjonil oluline panus anda. me tahame ette valmistada aluse selleks õigusloomest aktiks esimest korda Euroopa seadusandluses sellel teemal mida oleks võimalik kõikides liikmesriikides probleemideta ellu viia ja ma olen kindel, et sellest saab äh, näidis ka teistele tegevusvaldkondadele, teiste maailma teistes nurkades, sest maailm jälgib suure huviga meie ettevõtmisi. sissejuhatuseks tahan öelda, et et komisjoni poolt äh, tehtud ettepanek on üsna Äh, kõikehõlmav ja kohandatav. seda on võimalik kohandada äh, Euroopa Liidus kehtivatele erinevatele õigussüsteemidele, institutsioonilistele süsteemidele, kui me tõesti soovime sellist õigusloovat akti, mida on võimalik rakendada kahekümne seitsmes liikmesriigis, arvestades seda, et liikmesriikidel on oma traditsioonid ja kui me arvestame ka erinevaid poliitilisi ja majandussüsteeme, siis äh, direktiiv peabki olema üsna suure äh, kohaldamisalaga, nii nagu proua Reding oma ettepanekus on ette näinud. ma tahaksin rõhutada paari olulist aspekti, mis on olulised minu kui raportööri jaoks. ja ma arvan ja loodan, et ka komisjoni liikmed jagavad minu arvamust. me peame tegutsema väga ettevaatlikult kuna liikmesriikides äh, esinevad erinevad struktuurid ja süsteemid, me võtame äriühingute ülesehituse seisukohast ja esimest korda avalikule arvamule esitatakse selline tegevusjoon ja väga sageli me oleme kohanud ka avaliku arvamuse reaktsiooni, kuna see on sageli olnud mõjutatud ka vähesest infost, väga sageli tegemist on väljakutsetega, väga sageli alahinnatakse meetodeid ja väga sageli halvamus arvab, et nüüd, kui võetakse vastu direktiiv, siis kohe homsest päevast alates kõikides juhtorganites peab olema vähemalt nelikümmend protsenti naisi. Äh, juhataja, seetõttu on väga oluline rõhutada äh, direktiivis sätestatud menetlusi, mis võimaldavad naistel kandideerida Äh, juhtorganitesse ja et luua naistele võrdseid võimalusi kandideerida juhtorganitesse võrdselt meestega. ja juhtorganid, nagu ka volinik rõhutas, äh, peab lähtuma kehtestatud menetlusest ja seejärel on seatud eesmärk saavutada nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend. see on väga oluline minu jaoks ja mitte ainult selle direktiivi sisu pärast, nagu ka volinik rõhutas, vaid ka sellepärast, et direktiivi tekst peaks seda selgitama. sest kui me oletame, et äriühingud aastaks kaks tuhat kakskümmend peaksid tagama neljakümneprotsendilise naiste esindatuse juhtorganites ja kui äriühing seda eesmärki ei täida, järgnevad äh, karistused, siis me peame ütlema, et selline eesmärk ei ole realistlikult saavutatav, sest äh, vahemikus kaks tuhat kolmteist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend äh, toimuvad väga paljud valimised juhtorganites, ka nendes riikides, kus praegu naiste osalus on seitse kuni kümme protsenti, jõuaksid raskusteta ka selle neljakümne protsendi tasemele. ja seetõttu on väga oluline seda aspekti selgitada, rõhutada, et tegemist on avatud menetlusega, mis lähtub kandidaatide kvalifikatsioonist äh, ja mis peab olema kooskõlas äriühingute tegevuse eesmärkidega, kuid me peame samas selgitama, kuidas äriühing, ettevõte äh, peab sellest menetlusest kinni pidama, millised on kriteeriumid ähm, Äh, et vältida karistusi, kui äriühingu ettevõte ei jõua neljakümne protsendini. oletagem, et see eesmärk ja menetlus on selgitatud ja kriteeriumid on hinnatud. ei tähenda seda, et nendes äriühingutes, kus on ainult kümme protsenti, tähendab seda, et direktiivi ei ole ellu rakendatud. kui me lähtume põhimõttest, et äh, kandidaatide valikuallikus peab olema nende kvalifikatsioon ja oskused, siis see peaks olema seatud kõikidele äriühingutele ja need äriühingud, kes aastaks kaks tuhat kakskümmend seda taset ei saavuta, peavad olema suutelised, et nad on ammendanud kõikvõimalikud meetmed ja on saavutanud kakskümmend või kakskümmend viis protsenti ainult. minu jaoks on see oluline, meie ettepanek peab olema selgesõnaline. Äh, teisalt on oluline mõista ka seda, mida direktiiv sätestab. Äh, me räägime börsil noteeritud äriühingutest, sest börsil noteeritud äriühingutel äh, on suurem vastutus avalikkuse ees ja me räägime siin riiklikest äriühingutest, kui riigil kuulub enamus aktsiatest, osakutest. ja me räägime, et need äriühingud peavad saavutama selle eesmärgi aastaks kaks tuhat kaheksateist. ja kui me arvestame ainult suurettevõtetega, eh, siis nendes riikides, kus suurettevõtteid on vähe, on võimalik selle direktiivi eesmärki saavutada. sest ma kordan võib olla ka riike, kus selliseid suurettevõtteid ei ole ja need on väga olulised aspektid, mis vajavad täpsustamist ja kui me räägime direktiivi kohaldamise alast, äh, peame ka täpselt sätestama, mis, millist eesmärki me taotleme ja mis saab siis, kui eesmärki ei saavutata, millised on karistused. me soovime tulemuslikku läbipaistvat meenetlust või siis kohustuslikku nelja prots-, neljakümne protsendi. ja teine äh, probleemne koht on õiguslik alus. ma kordan, me ei koosta sellist raportit, nagu me koostasime aastal kaks tuhat üksteist, mis vastu võeti, mis sisaldas ka väga palju aspekte praegusest direktiivist. tol ajal oli see meie poolt poliitiline sõnum äh, avalikkusele Euroopa Komisjonile ja me saavutasime selle eesmärgi. me algatasime menetluse ja meie raport oli komisjonile abiks äh, direktiivi ettepaneku koostamisel täna me juba räägime aga äh, õigusloovast äh, dokumendist ja seetõttu õigusliku aluse aspekt on äärmiselt tähtis ja mul on hea meel, et me teeme koostööd selles küsimuses õiguskomisjoniga. ma lõpetan siin. Uh, uh, tänan, proua Kratsa ja enne kui ma annan sõna teistele kaasraportööridele, kes on samuti ka õiguskomisjoni aseesimees tahaksin ma tervitada külaliste gruppi naisi, naist, juristide ühendusest Eestist, kes on kutsutud siia Siiri Oviiri poolt. Te olete igati teretulnud, aitäh, et te lehvitate, me näeme, kus te olete. tere tulemast teile sest mind teavitati sellest, et te olete äärmiselt huvitatud sellest konkreetsest teemast, nii et südamest tere tulemast. ja nüüd ma annan sõna järje üle kaasraportööri proua Regnerile suur tänu, austatud daamid ja härrad, arvud on meile kõigile teada. me teame, kui madal ja, ja et liiga madal protsentides on naiste esindatus juhtorganites, seitseteist protsenti. on siis mittetegevjuhtkonna positsioonides ning kolmteist koma seitse protsenti tegevjuhtkonna kohtadel. ma räägin siis suurimatest börsil noteeritud äriühingutest ning äh, puudub kahtlus selles osas, et midagi tuleb meil ette võtta ning äh, seda ma nüüd, neid küsimusi ma hakka, hakkangi puudutama, sest proua Kratsa jättis need mulle mehed on nendele küsimustele pimedad, kas nad on seda teadlikud või, või teadmatusest, seda ma ei tea, aga see pole ka oluline. komisjoni ettepanek on niisugune suhteliselt kannatlikult, kannatlikus toonis tehtud ettepanek. see arutelu, mis meil täna siin toimub, ei ole uus arutelu, see on laual, küsimused on laual olnud juba mitukümmend aastat kaheksakümne neljandal aastal ja üheksakümne kuuendal aastal koostas nõukogu soovituse liikmesriikidele, et soodustada sektori sisest regulatsiooni äriühingus juhtorganites naiste esinduse, esindatuse suurendamiseks. sest asuti seisukohale, et seda teed peaks kõigepealt minema. väga realistlik see ei ole, sest äriühingud ise ettevõtjad ise oleks võinud reguleerida selliselt naiste esindatust juba aastakümneid, aga midagi paraku juhtunud ei ole. samas aga Norra ja Prantsusmaa on meile näidanud, missuguseid edusamme on võimalik saavutada, kui regulatiivselt sekkutakse. milliseid tulemusi on võimalik saavutada, kui seadusandja sekkub. komisjon on nüüd välja tulnud ettepanekuga, mida mina kirjeldaksin tagasihoidlikuna ning mis ähm, pöörab tähe, mis, mis rõhutab vajadust kaitsta liikmesriikide siseseid tasakaale. ning ei eristata ka VKE-sid. samas VKE-d ei ole tingimata alati väga väikesed, kakssada viiskümmend töötajat ei ole tegelikult üldsegi väike ettevõtja ning mõnikord on nad ka, nad ka börsidel esindatud, ent mitte alati. kui me vaatame arve, siis näeme, et VKE-d on just need, kes kõige paremini näitena mõjuvad. nii et eh, seetõttu meie hinnangul ei tohiks me seda aspekti lähema vaatluseta jätta edaspidi. nüüd reguleerimisalast. rääkisime just börsil noteeritud äriühingutest ning eesmärgiks on saavutada vähemalt neljakümneprotsendiline esindatus. ning taaskord räägime siis mitte tegevjuhtkonna positsioonidest, see tähendab, kui me vaatame komisjoni ettepanekut lähemalt, siis näeme, et komisjon on juba arvestanud paljusid võimalikke vastuargumente ja neilt nii-öelda kandepinna jala, kandepinna alt ära tõmmanud ning oluline on ka sanktsioonide küsimus seoses saavutatava eesmärgiga. ning ka siin komisjon on valinud väga asjaliku tee edasi, rõhutades menetlust ning neljakümne protsendi mittesaavutamisel siis sanktsioone no seda võima-, viimast võimalust muidugi ei saa välistada, olenevalt sellest, kuidas liikmesriikides olukord kujuneb. tahaksin nüüd puudutada õiguslikku alust liikmesriikides, sest see on õiguskomisjoni seisukohast kõige olulisem küsimus võib-olla, me ei ole mitte ainult, meil ei ole mitte ainult kaasraportöör, vaid ka nagu kõigis teistes küsimustes oleme meie see komisjon, kes peab äh, otsustama, missugune saab lõpuks olema õiguslik alus ning ilmselt ei üllata kedagi, et nõukogu seisukoht, nõukogu õigustalituse seisukoht on esitatud ka meile ning see kajastab nõukogu poolt igati oodatavat seisukohta, klassikalist seisukohta. ning sellele õiguskomisjon reageeris väga kiiresti, võttis initsiatiivi artikkel seitsekümmend kolm meie kodukorras näeb ette võimaluse meie õigustalitusel paluda küsimust analüüsida. oleme siis, meil on siis eh, ühelt poolt komisjoni õigustalituse analüüs äri- ja tööõiguse kontekstis meeste ja naiste võrdõiguslikkusest ning teiselt poolt nõukogu õigustalituse seisukoht, mis on erinev ja seetõttu on igati mõistlik, et ka meie õigustalitus küsimust analüüsiks. meie õigustalituse analüüsi tulemusi me veel ootame, aga öelda võib juba, et pärast põhjalikku analüüsi meie õigustalituselt seisab otsuse tegemine meie käes, see tähendab, et see, mille õigustalitus meile ette paneb, ei ole aamen ega kivisse raiutud, vaid tegemist on sisuliselt meie, selle näol, mida meie otsustama hakkame, on tegemist poliitilise järelduse tegemisega. nüüd ajakavast. me oleme esitanud esialgse ajakava ning tahaksin sellega seoses märkida, et koos kaasraportöörina koos proua Kratsega kavatseme neid tähtaegu si-, analüüsida, et need realistlikud oleks. meie hinnangul on oluline arutada neid küsimusi mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka inimestena, kes, keda need küsimused huvitavad siseriiklikult. ning kaasata tuleks sellega seoses ka liikmesriikide vastavate liikmesriikide parlamendisaadikud üheksateistkümnendaks juuniks. ning äh, seetõttu tuleks edasi liikuda võimalikult kiiresti, ent arutelu peab olema loomulikult piisavalt asjalik. nii et äh, ajakava on kõigile esitatud, eesmärgiks oleks jõuda hääletuseni novembris plenaaristungil, see tundub praegu väga kaugel aga nõuab, küsimus nõuab ka palju eeltööd ja me peame tõesti kogu aeg sellel tööl kätt pulsil hoidma, et mitte aega vast maha jääda. aitäh ja nüüd ähm, annaksin kõigepealt sõna proua Kornelissonile, kes on tööhõivekomisjoni raportöör. aitäh ähm,, esimees äh, proua Kratsa, proua Riiger. ma tõesti loodan, et kogu see ettevõtmine materialiseerub päriselt direktiivina enne meie ametiaja lõppu. sellise sihi me peaksime endale seadma ja peaksime selle nimel töötama. ma siiralt loodan ka, et Saksamaal möödunud nädalal toimunu on hea märk igal juhul ma hoian kõvasti pöialt. möödunud nädalal olen ma vestelnud päris paljude alaliste esinduste nõunikega, äriringkondade esindajatega ja teistega. üks asi, mida nemad ütlesid, on soov, et me rohkem arvestaksime mitmekesisust valikumenetluses sellepärast et praegu on see menetlus väga ette kirjutatud või õigemini on väga täpselt kirjeldatud, et, et äh, milline see menetlus peaks olema. valiku ja värbamismenetlust peaks olema peaks olema põhjendatud äh, selleks, et saavutada seda neljakümmet protsenti, sellega nad on nõus, aga äh, nad leiavad, et palju rohkem vabadust peaks olema jäetud liikmesriikidele ja või äriühingutele, et milliseid põhjendusi võiks tuua. ma loodan, et sellest on suurt abi ähm, äriühingutele, aga ka paljudele liikmesriikidele et nad nii kõhklevad ei oleks. ja mina siiralt usun, et niimoodi muutuks see ettepanek ka paremaks, et kui see mänguruum oleks nagu laiem. tuleks rõhutada rohkem, et asi ei ole kaugeltki mitte ainult valikus. näiteks on mitu kandidaati, keda omavahel võrreldakse, siis tegelikult on ka pikk aeg enne seda, kui äh, valik võetakse suuremast arvust välja siis need ähm, nii-öelda sõelale jäävad, ka, ka tegelikult ka selle peale peaks mõtlema. me tahtsime ka pisut ähm, selgemalt näha väljendatuna seda aruandlus- ja selgitusmenetlust ähm, põhimõtteliselt on siin ette nähtud, et võetakse sihikule need liikmesriigid ja äriühingud, kes piisavalt ei pinguta meie leiame, et peaks olema niimoodi, et need eh, äriühingud, kes hästi teevad tööd ja oma ülesanded on täitnud, et nende aruandluskohustused on, on väga kerged, aga palju rohkem peavad selgitama, aru andma ja nii edasi need äriühingud ja liikmesriigid, kes ei ole tööd korralikult teinud muidugi on ka selliseid variante, et äriühing on tõesti väga püüdnud ja, ja kõik, kõike mm, korrektselt äh, püüdnud ajada, aga ikkagi valiti mees ametikohale. eks peab siin veel seda sõnastust vaatama, aga põhimõtteliselt, kui piisab, piisav põhjendus puudub, siis tõesti peaks ähm, rakendama sanktsioone. minu arvates võiks see olla eeskuju, mida paljud liikmesriigid ja äriühingud võiksid pidada selliseks toimivaks mudeliks. ma huviga ootan, mida asjast arvatakse, esimene võimalus äh, mul ähm, Ehm, kuulata, mida asjast arvatakse, on homme hommikul, kui ehm, me oma komisjonis seda asja arutame ja muidugi põhilised on need võtmekomisjonide raportöörid. suur aitäh, proua Parvenova, palun järgmiseks. IMCO komisjon, aitäh, me oleme selle tööga juba päris kaugele jõudnud meile esitleti juba seda mm, arvamuse projekti, meil oli esmane arvamuste vahetus ja ma olen ka osundanud Inko pädevusele, olen rääkinud ehm, viimase aasta jooksul trendidest, nähtud trendidest äriühingute tegevjuhtkonda kuuluvate naiste osas ähm, olen rääkinud sellest ka, kui mitukümmend protsenti naisi kontrollib nii-öelda maailma tarbijate ähm, elu äh,. kolm ettepanekute komplekti on nüüd, kõigepealt siseturg ähm,. naisi peaks rohkem olema äriühingute juhtkondades, sellepärast et ähm, naised on paremini kursis tarbimispoolega, seitsekümmend protsenti nais-, e, e, kontroll, tähendab, naised kontrollivad seitsekümmend protsenti maailma tarbimisotsustest. siis edasi, e, sooline mitmekesisus juhtkonna tasandil, kasumlikkus, kindlasti on siin tähtsad, väga tähtis on ka äriühingute hea finantstulemus. teine grupp on seotud äriühingute õiguskindlusega eriti sellega, et vaja on Euroopa ühe, Euroopa Liidu tasandil õigusakti, mis kindlustaks piiriülestele äriühingutele paremad tegutsemistingimused, et neil oleks selline hea, adekvaatne õiguskeskkond, et nad saaksid tulemuslikult tegutseda. kolmas peegeldab majanduslikku olukorda Euroopa Liidus, äh, sinna alla käivad sellised asjad nagu elanikkonna vananemine, äh, võimetus poolel Euroopa elanikkonnal nii-öelda sõna sekka öelda äriühingutes tasandil, mis äh, aeglustab meie majanduskasvu ja lõpetuseks viimane alateema muudab muudatusettepanekus on selline, mis räägib liikmesriikide motiveerimisest, et millega liikmesriike motiveerida saavutama sooline võrdsus oma äriühingute juhtorganites, ehm, kuidas liikmesriigid saaksid tagada ehm, naiste juurdepääsu ärivõrgustikesse, ja nii edasi. see võiks olla küll äriühingute vabatahtlik ettevõtmine, aga meie arvame, et kuigi see oleks vabatahtlik, siis liikmesriik peaks looma nagu motivatsiooni selleks. kahekümne üheksandal mail tulevad muudatusettepanekud, kolmekümnendal mail IMCO hääletab selle ettepaneku üle, ma olen kolleegidelt saanud seni juba kuuskümmend kuus muudatusettepanekut, aga see ei ole tegelikult eriti suur arv nii et äh, mina arvan, et meil õnnestub äh, teha hea komplekt selliseid muudatusettepanekuid ja ma loodan, et IMCO komisjonis tuleb ka positiivne arvamus selle raporti äh, kohta. nüüd on siis võimalik sõna võtta teistel saadikutel. kõigepealt proua Nevedalova, palun. suur aitäh kõigepealt ma sooviksin tänada raportöör Regnerit ja raportöör Kratsat. mul on väga hea meel selle üle, et see teema on õigetes kätes, ma toetaksin seda debatti siin. see on asi, mida on oluline meie komisjonis arutada. ma olen rääkinud sellest asjast inimestega, kes töötavad noortega ja on uskumatu, kui palju negatiivset informatsiooni tegelikult on Ähm, tavainimeste hulgas, näiteks äh, äriühingutega seoses. üks asi on need äriühingud, kes on börsil noteeritud, aga äh, siis on need inimesed, kes äh, ütlevad, et noh, mul on ainult kolm inimest äh, nii-öelda, kui ma ühe äh, koha annan naistele, noh, siis ma olen kvoodi äh, ähm, täis saanud ja, ja ühesõnaga rohkem ma ei pea selle asjaga tegelema. nii et selle, see on teema, mille kallal tuleb tööd teha ja siis teine huvitav asi minu kodumaalt. minu kodumaal piisaks sellest, kui kakskümmend kaks äriühingut muudaks ühe inimese oma juhtorganis. sellisel juhul kvoot saaks täidetud ja see näitab ilmekalt, et asi ei ole kaugeltki nii raskesti teostatav. miks me üldse kvootidest räägime, miks olukord on nii, nagu kui on äh,? naistel aastaid ei olnud ju hääleõigust minu arvates äh, neid õigusi peaks toetama just nimelt kvootide kaudu. varem kvootidega kaasnesid alati positiivsed tulemused ja tegelikult mina arvan, et ka siin on meil võimalik positiivseid tulemusi saavutada. on mm, ähm, väga häid näiteid kvootide edukast rakendamisest, näiteks Maailmapank on öelnud, et need äh, äriühingud, kus on rohkem naisi juhtorganites, äh, seal on ka paremad majandustulemused. ja veel üks tähtis asi me oleme rääkinud sellest, et kas kvoote kasutada või mitte kasutada, oleme rääkinud sellest, et kas kasutada naisi äriühingute juhtorganites või mitte ma ei saa aru, miks meie peame tõestama, et naised on piisavalt head juhtorganites istuma, aga keegi ei pea tõestama, miks mehed on piisavalt head juhtorganites istuma. ehk peaks nagu teise nurga alt ka asju vaatama. kui inimesed arvavad, et mehed on ainsad, kes nii-öelda adekvaatselt suudavad otsustada ähm,, noh, siis naised ütlevad ka, et ei, meie ei taha üldse mingisuguseid kvoote ja, ja nii edasi. mina arvan, et see teema Euroopa Liidus, selle asja arutamine on väga tänuväärt. see mm, annab nii-öelda mõtteainest, paneb inimesi mõtlema, kas asjaga peaks tegelema või mitte. minu arvates on see väga hea ettepanek ja ma hoian pöialt raportööridele, et asi edukalt lõpeks, aitäh! aitäh! ja nüüd proua Oviir, palun! minu meelest me tegeleme väga olulise õigusnormi ettevalmistamisega ma olin siis kui proua rodi kratsa tegi oma raportit variraportöör alde poolt ja oodanud pingsalt jälgides kuidas liikmesriigid direktiivi ettevalmistamist vastu võtavad ja peaks ütlema et teadmatus on suur valesti arusaamine on suur mida meedia kaudu paisatakse ka meie ühiskonda laiali kõrge kvalifikatsiooniga naiste oskuste vähene kasutamine tähendab ju tegelikult majandusliku potentsiaali raiskamist meie äriettevõtted ei tegutse sageli mitte ainult ühes liikmesriigis kui aga liikmesriikide eeskirjad millega reguleeritakse börsil noteeritud äriühingute juhtorganite tasakaalu on lahknevad või puuduvad üldse ei too see mitte ainult kaasa olukorra kus naiste arv juhtkonnas on erinev vaid see ju tegelikult seab ka tõkked siseturu eh, toimimisele jällegi mõjutab majanduskasvu ja taoline liikmesriikide õigusnormide ebaühtlane areng on killustanud kogu euroopa liitu hõlmavat õigusraamistikku mis lõppkokkuvõttes eh, takistab siseturu toimimist nõuetekohaselt. nüüd teiseks tahaks öelda seda et praegune olukord kus enamikus liikmesriikides puudub juhtorganisse võetavate isikute kvalifikatsiooninõuete ja valikumenetluse läbipaistvus takistab tegelikult parema soolise tasakaalu saavutamist neis juhtorganeis. majanduslikust negatiivsetest tagajärgedest ma rääkisin aga see läbipaistmatus eh, mõjub negatiivselt mõjutab negatiivselt nii juhtorganite liikmete karjääri kui ka liikmes liikumisvabadust ja lõppkokkuvõttes seab selle äriühingu investorite silmis ebausaldavasse olukorda. need on kaks tahku mis ma selle direktiivi es olulisust esile tõstes välja tõin neid on kindlasti veel teisi aga see lõppkokkuvõttes mõjutab meie kõigi elu mitte paremas suunas. aitäh! Thanks a lot. And the floor goes now to Mrs suur tänu ja nüüd saab sõna proua Bauer. Thank you so much uh,. I appreciate. suur tänu. ma hindan kõrgelt senised sõnavõtused ja tahaksin jätkata sealt, kus proua Oviir lõpetas, nimelt sellest, et liikmesriigid peaksid tõsiselt suhtuma nendesse sõnumitesse ja meie kavatsustesse. mulle tundub, et komisjoni ettepanek on väga hästi tasakaalustatud. ma ei arva aga, kuidas seda nüüd paremini väljendada, nii täiuslik, et see ei vaja enam parandusi ja täiendusi. ja ma olen kindel, et meie komisjon annab endast parima et täiendada, laiendada seda, mis praegu sisaldub direktiivi ettepanekus. ja sellega seoses ma tahaksin öelda, et lisaks liikmesriikidele peaksime ka meie suhtuma tõsiselt sellesse ettepanekusse. kui meil tekib kiusatus äh, ehitada endale isiklik monument ja vabandage, ma, ma ei arva, et meie raportööridel selline kiusatus on, aga teinekord oleme me seda näinud ja ausalt öeldes ma oleksin äärmiselt õnnetu, kui see raport jõuaks tupikseisu. kui me anname endast parima ja paneme sinna sisse kõikvõimalikku, välja arvatud VKE-d, siis me võime sattuda olukorda, et seda raportit ei kiideta heaks, võib-olla see läheb läbi täiskogul, kuid nõukogus võib tekkida selline olukord, nagu meil on varem olnud ja te teate, millele ma vihjan Mm, see aga hävitab selle teema aastakümneteks, vähemalt nii mulle tundub. ja seetõttu ma pöördun kõikide kolleegide poole üleskutsega suhtuda väga tõsiselt sellesse küsimusse, jääda realistideks. jah, me oleme täis entusiasmi võib-olla isegi meil on rohkem entusiasmi kui teiste teemade puhul olnud, kuid samas me ei tohi unustada, et et lisaks parlamendi heakskiidule me vajame ka kokkulepet nõukoguga. ja seetõttu ma väga palun, et te jääksite realistlikeks et te mõistaksite, mis on saavutatav, mis mitte. sest see on väga oluline aspekt. me võime arutada üksikasjade üle. me võime täiustada seda ettepanekut, kuid me ei tohi unustada, et et me peaksime jääma üsna kitsaste seinte vahel koridoridesse, kui me soovime, et seda aktsepteeritaks ka nõukogus. täna järgmisena proua Lichtenberg. ja, herzlichen Dank. suur tänu. mina olen transpordikomisjonist siia tulnud, sest äh, usun, et tegemist on äärmiselt olulise küsimusega. ning äh, olen ka õiguskomisjonis selle küsimusega tegelenud kõige olulisemad asjaolud selle teemaga seoses on minu kolleegid juba esile tõstnud. tahaksin täiendavalt omalt poolt rõhutada mõnda nendest. minu hinnangul on väga tähtis selleks, et selle direktiiviga seotud arvamuse protsess meil läbi parlamendi edukalt kulgeks, see, et me peaksime väga täpsed olema üksikasjades ning see mis puudutab reguleerimisala ja konkreetseid protsente, on minu hinnangul väga oluline ning menetluse kirjeldus täpselt samuti, need on need võtmetähtsusega punktid. tõenäoliselt teised nagu minagi on jälginud arutelu oma siseriiklikus meedias ning äh, usun, et me saame eristada minu hinnangul oleks see õige, küsimusi, mis tunduvad huvitavad, tõenäoliselt on kõik saanud kirju igasuguste huvitavate markide ja aadressidega, mis eh, näitavad meile, et arutelu toimub eh, otse kui nii-öelda allpool vööd, aga kui me soovime ikkagi selle arutelu tõsta natukene kõrgemale intellektuaalsele tasemele ja suudame selle juurde jääda, siis on meil, meil võimalik saavutada edu. konkreetsemalt küsimused, mis puudutavad reguleerimisala ja võimalikke erandeid, peaksid saama väga täpselt, täpse kirjelduse, väga hõlpsalt selgitatava kirjelduse ja sisu. ning siis eh, langeks palju vastuargumente kohe automaatselt ära, nii et me peaksime keskenduma tõesti keskse tähtsusega küsimustele, aitäh! Thanks a lot. Uh, I will now ask if- oh, Suur tänu! ja nüüd ma pöördun komisjoni poole, härra Kondeke poole. Eh, kas ka teie soovite sõna? Yes, thank you, thank you, chairman. jah, tänan, esimees. ma tahaksin tänada raportööre ja parlamendisaadikuid, kes on siiani oma arvamust avaldanud. ma sooviksin kommenteerida paari aspekti. kõigepealt kui ärisõbralik see ettepanek on, mis on olnud üheks murepunktiks ja ka komisjoni eesmärgiks selle ettepaneku koostamisel oli olnud see, et tagada proportsionaalsus ja äh, ettevõtte sõbralikkus, et äh, ei, see ei kehtestataks väga rangeid kvoote äriühingutele, vaid seaks eesmärgid, mis on seotud Äh, menetluslike kohustustega. Äh, teiseks murepunktiks oli see, et säilitada ähm, ettevõtete juhtorganitesse ametisse nimetamisel kvalifikatsioonist lähtumine seda argumenti on väga sageli kasutatud äh, vastulausena kvootidele. me loomulikult äh, jälgime huviga arutelusid, mis on suunatud sellele, et kuidas muuta nimetatud ettepanek veelgi ettevõtjasõbralikumaks ja kuidas parlament kavatseb täpsustada direktiivi ettepanekus sisalduvaid üksikasju ja praktilisi aspekte. veel üks küsimus, õiguslik alus. ka see küsimus tõstatati täna. komisjon jääb oma seisukohale kindlaks, et selle ettepaneku aluseks on õige õiguslik alus, artikkel sada viiskümmend seitse lõige kolm. mis on aluseks soolise võrdõiguslikkuse seadusandlusele ja sellega seoses on oluline rõhutada, et selle artikli reguleerimisala ei ole piiratud ainult töövõtjatega, vaid hõlmab ka füüsilisest isikust ettevõtjaid. seda on kasutatud ka teiste direktiivide puhul, äh, millega on hõlmatud füüsilisest isikust ettevõtjad ja komisjoni arvates on seda võimalik kasutada ka, ka Äh, nende juhtorganite liikmete suhtes, kes tavaliselt on füüsilisest isikust ettevõtja staatuses. Um, äh, suur tänu ja nüüd ma annan taas sõna kaasraportööridele nende lühikommentaariks, enne kui me lõpetame selle koosoleku. ja kõigepealt tahaksin siiski taas anda sõna proua Baurile ja ma palun, et me raportöörid taas tõstataksid selle õigusliku aluse küsimuse, milline on olukord ja mida on oodata kõigepealt saab sõna proua Regner ja seejärel proua Kratsa. kõigepealt kokkuvõtlikult äh, suur tänu kõigile selles küsimuses kõnelenutele, variraportööridele ning liikmetele, kes sõna võtsid. kuulasin tähelepanelikult, mida nad rääkisid ning paistab, et meil seisab väga konstruktiivne koostöö ees, sest tõstatati väga palju praktilisi ja asjalikke küsimusi mis puudutab õiguslikku alust, siis peaksin veel kord kordama, võib-olla üritan seda selgemalt teha, kui alguses tegin, et meie õiguskomisjonis oleme otsustanud kodukorra alusel paluma, paluda meie õigustalitusel, parlamendi õigustalitusel, meie õigustalitusel koostada arvamuse ja analüüsi selles küsimuses lisaks arvamusele, mis on laekunud äh, nõukogu õigustalituselt ning lisaks sellele, kuidas küsimust näeb komisjoni. ning seda arvamust palusime me õigustalituselt selleks, et aidata meil, õiguskomisjonil, kujundada oma arvamus sobiva õigusliku aluse kohta, mille me määrame hääletuses ning loomulikult me ise ka analüüsime neid küsimusi, lähtudes õigustalituse analüüsist õigustalituse analüüsi tulemusi meil veel ei ole, aga igal juhul seda teemat me soovime käsitleda võimalikult aegsasti, võimalikult pea, me ei kavatse sellega üldsegi viivitada. seoses õigusliku alusega ma loodan, et asi on kõigile piisavalt selge, kokkuvõtteks omalt poolt võiksin ehk öelda nüüd veel, et me sooviksime käesoleva parlamendi vältel jõuda selles küsimuses lõpptulemuseni ning seetõttu töötame nii-öelda täie auruga selles küsimuses. ning äh, kõige olulisem väljakutse meie ees on kaasata kõik äh, sidusrühmad, ettevõtjate ühendused, suurte ettevõtjate ühendused, kes loomulikult sooviksid ise neid küsimusi reguleerima, aga samas ka teised sidusrühmad sest see on üks äh, aluspõhimõtteid äriühingute juhtimises ja organisatsiooni juhtimises, et äh, me mõtleme ka teistele sidusrühmadele, mitte ainult omanikele, vaid ka näiteks naistele ja nii edasi, seetõttu on meie ajakava järgimiseks meil väga oluline võimalikult palju kohtuda ka siseriiklike parlamendiliikmetega, kellel on huvi meiega kohtuda ja kelle kaudu me saame sidusrühmi kaasata, aga igal juhul novembris hiljemalt peaksime plenaaris hääletama selleks, et käesoleva parlamendi jooksul oleks võimalik jõuda läbirääkimistel nii kaugele, et alla kirjutatakse lõpptulemus, aitäh. Mrs Kratsa. proua Kratsa, palun. suur tänu, esimees. selle arutelu lõpetuseks tahaksin eelkõige tänada kolleege väga positiivsete sõnavõttudest ja selle küpse õhkkonna eest, mis on loodud selle teema arutelu käigus. on väga oluline arutada ka sisulisi aspekte, täpsustada teatud aspekte, ma rõhutan, et me peame täpsustama menetlust, nimelt seda, äh, äh, milline saaks olema sanktsioonide kohaldamise menetlus ja nagu proua Regner ütles, me kõik jälgime suure tähelepanuga seda arutelu, kõik peaksid saama võimaluse osaleda selles arutelus ja sellega me saame hajutada hirmusid, leida vastuseid küsimustele, seetõttu on oluline osaleda aruteludest ja seetõttu eelmisel kuul toimunud äh, kuulamine oli väga edukas, see oli väga tähtis kuulamine ka meie järgmine kohtumine on oluline, sest siis me kohtume rahvusparlamentide liikmetega ja see kohtumine toimub üheksateistkümnendal juunil Äh, mil me arutame siis sisulisi aspekte ja äh, me peaksime siiski jääma realistlikuks, äh, kahe jalaga maa peale, me peaksime mõtlema eesmärkidele, minu arvates ajakava on täiesti realistlikult teostatav, kui me vajame täiendavat aega, näiteks üks kuu, me võime omavahel kokku leppida, kui me leiame, et meil on täiendavat aega teavitamiseks, siis me võime taotleda veel täiendavat kuud, sest meil on ka halvad kogemused teiste direktiivide menetlemisel, millega on kaasnenud tekitanud peaaegu probleeme, kuna meil ei ole piisavalt alati aega ja seetõttu äh, me peame äh, tegema kõik selleks, et leida vastuse selle olulisele küsimusele, mis on seotud ka meie majanduse tega, tegutsemise tõhususega ja tõllumaslikkusega ja selles mõttes on meil juba äh, toimunud suurepärane koostöö äh, meie komisjoni ja õiguskomisjoni vahel ja ma loodan, et me jätkame seda koostööd. ma tahan tänada ka teisi raportööre, arvamuste koostajaid sest ka nemad pidid oma komisjonides lahingud maha pidama ja me ei tohi unustada, et kui me soovime täiskogul saavutada positiivset tulemust, peab hääletama kogu parlamendi koosseis, mitte ainult kaks komisjoni, äh, kes on juhtkomisjonid selle ettepaneku puhul. suur tänu! Remark from Mrs. Parvanova, please. ja nüüd lühidalt proua Parvanova. Äh, lühiteade proua Silvana Kohmerini nimel, kes on meie variraportöör, äh, palus ta esitada teile teave, et äh, ta toetab Aldo nimel kõike seda, kui ta tahtis kutsuda teid äh, hommikusöögi aruteludele, mis toimub homme kaheksa kolmkümmend kuni üheksakümmend kolmkümmend saadikute ruumis, kõik on kutsutud ja palun jätkake oma tööd ja aidake meie suur, kahte suurepärast raportööri ja enne kui me lõpetame, tahan küsida, kas meie kaasjuhataja tahab veel midagi lisada? suur tänu äh, tänan teid selle suurepärase võimaluse eest teha koostööd selles äärmises olulises küsimuses. kohtume järgmisel korral. suur tänu kõikidele ja ma tahan tänada ka kaasjuhatajat suurepärase koostöö eest ja ma palun korda saalis. meil on veel paar äh, ametlikku punkti, mille ma pean ette kandma. Äh, aitäh selle arutelu eest. kahekümne üheksandal mail toimub äh, kohtumine rahvusparlamentidega, kahekümne neljandaks on muudatusettepanekute tähtaeg ja äh, kuueteistkümnendal septembril toimub siis lõpphääletamine